fraktsioonide juhid sooviksid teha ettepaneku teile, selle osas on nad omavahel kokku leppinud ja sellel on kõigi poliitiliste fraktsioonide toetus. hetke pärast teavitan teid ka sellest, aga lühidalt äh, jäetakse ära täiskogu istung neljapäeval nii et neljapäevaks päevakorda ei ole. küll aga võib allkirjastada kohaloleku lehed. neljapäeval ja reedel on võimalik parlamendis tööd teha, päevakorda ei ole. meil on kohustus oma tööd teha parlamendisaadikutena, nii et neljapäeval, reedel saate te siin kohal olla ja neid koheldakse kui täiesti tavapärast neljapäeva ja reedet. ei toimu ka ühtegi hääletust see nädal, ei täiskogu istungitel ega ka komisjonides, kui komisjonide istungeid peaks aset leidma. komisjonide istungid võivad jätkuda isegi ka neljapäeval, kui komisjon äh, soovib kohtumist pidada. selline oli esimeste konverentsi otsus aga olukord on see, et paljud meie kolleegid lihtsalt füüsiliselt ei jõudnud siia. me ei saa neilt ära võtta nende õigust äh, täiskogu istungil osaleda. sellel ei ole midagi pistmist kvoorumiga, sest et kvoorum meil ilmselt oleks koos. aga mõned kolleegid lihtsalt ei saa siia jõuda meenutaksin teile, et eh, ei ole mitte mingisugust õiguslikku probleemi, mis on, mis oleks seotud hääletamise edasilükkamisega, me tegelikult eh, hääl-, lükkame hääletamise edasi ainult kaks nädalat, hääletamine leiab aset eh, Brüsseli osaistungjärgul. see ei mõjuta kuidagi meie koostööd nõukoguga, päevakord, mis meil on teisteks lugemisteks ja sellisteks asjadeks, ei saa kuidagi mõjutatud sellest hääletamise edasilükkamisest. aga igal juhul on äärmiselt oluline, et me oleme täna siin ja et me see nädal ka äh, arutleme. homses päevakorras on üks lisapunkt, äh, transpordi olukord Euroopas hetkel ja selle mõju kodanikele. härra Barroso on siin ja me arutame seda poolteist tundi. meil on võimalus äh, uurida olukorda Euroopas. mobiilsus on kindlasti vähenenud ja ohtu on sattunud äh, lennufirmad. tekib äh, oht, et töökohad kaovad sellistes valdkondades, kus ja piirkondades, kus tööhõive sõltub lennujaamadest nii et äh, homne arutelu on äärmiselt oluline. seda ei olnud päevakirjas enne. nii et äh, tegemist on täiesti uue lisandusega meie päevakorda. ja see tuleneb just nendest keerukatest äh, olukordadest ja tingimustest, mis Euroopa Liidus praegu on, nii et me peame seda küsimust tõsiselt uurima. käsitleme kõiki muid päevakorrapunkti välja arvatud osad nendest, mida oleksime pidanud käsitlema neljapäeval. homme kell üheksa, ütlen teile kõik selle kohta paari minuti pärast. ja seda teen siis ka päev päevalt, see oli ainult üldine informatsioon, mida praegu esitlesin. tahaksin teile ka öelda, et äh, sain seitsmendal aprillil kirja Nigel Farage'ilt, kes on äh, EFD fraktsiooni kaasesimees. kodukorra alusel on ta esitanud ametliku kaebuse. olen edastanud selle kirja sisu vastavale komisjonile. nüüd saame